ja ühine resolutsiooni ettepanek Rahvaparteilt, Aldelt, SJD-lt, Rohelistelt, alustame muudatusettepanekuga kolmkümmend, nelikümmend, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd hääletame algset teksti kahes osas. samuti nimeline hääletus, esimene osa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus, avan hääletuse hääletamine lõppenud samuti vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek äh, kaheksa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud ning nüüd algne osa lõikes kaks kahes osas, esimene osa äh, kätt tõstes, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, samuti hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud esi, muudatusettepanek üks, tõstame, tõstame kätt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud. tagasi lükatud, ütleb juhataja. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud samuti tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, lõige neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd hääletame algset teksti lõikes neli kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, samuti nimeline hääletus hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. samuti vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame lõiget kuus, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige seitse, algne tekst ka, äh, kolmes osas, nimeline hääletus, esimene, esimene osa, kes on poolt, äh, vabandust, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, samuti nimeline hääletus, äh, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. samuti vastu võetud. kolmas osa, samuti nimeliselt, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksa, algtekst kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. algne tekst äh, lõikest üksteist, nimeline osa, nimeline hääletus. hääletamine lõppenud. vastu võetud lõige kaksteist, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud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 tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, samuti nimeliselt hääletan, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. samuti tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, samuti nimeliselt hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, samuti nimeliselt avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend kaks, samuti nimeliselt avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuusteist, neljas osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on nimeline hääletus, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud, kolmas osa samuti nimeliselt, avan hääletuse hääletamine lõppenud. vastu võetud. neljas osa samuti nimeliselt, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud Äh, lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus. avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige üheksateist viies osas, esimene osa, nimeline hääletus, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud, ütleb juhataja. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sellega ei hääleta me muudatusettepanekut kakskümmend seitse ja nüüd hääletame lõiget kakskümmend, algne tekst. seda ka ei pea hääletama. Äh, nii läheb kiiremini, lõige kakskümmend üks, esimene, kahes osas esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, samuti nimeline hääletus hääletus alanud. hääletamine lõppenud ja samuti vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, algtekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, algtekst, nimeline hääletus, avan hääletuse hääletamine lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, neljas osas, esimene osa nimeliselt, äh, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa nimeliselt, avan hääletuse hääletamine lõppenud, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. algtekst äh, lõikes kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend, äh, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus alanud hääletamine lõppenud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 vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa nimeliselt hääletus alanud. hääletamine lõppenud. samuti vastu võetud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus. ala, avan hääletuse hääletamine lõppenud. vastu võetud ja sellega me algteksti ei hääleta, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, lõige kolmkümmend viis, liberaalidelt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa nimeliselt, avan hääletuse hääletamine lõppenud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt kas te soovite kolmekümne viienda kolmandat osa kontrollida? kontrollime lõike kolmkümmend viis kolmandat osa, avan hääletuse hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see oli väga selge. algtekst kolmes osas, e, lõige kolmkümmend kuus, e, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt vastu,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 vastu võetud ja nüüd lõige kolmkümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja algtekst lõikes kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, avan hääletuse. hääletamine lõppenud vastu võetud. algtekst lõikes nelikümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa esi-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. lõige nelikümmend kaks äh, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, esimene osa vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neli rohelistelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, äh, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst lõikes nelikümmend seitse, esimene osa nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ka vastu võetud lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. teine osa ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neljas osa, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, samuti vastu võetud paragrahv viiskümmend viis, algtekst, äh, esimese poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud paragrahv viiskümmend kuus, artiklis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv viiskümmend seitse, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa kahes osas, poolt, vastu, esimene osa, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tuleb kontrollida. teine osa äh, viiekümne kaheksandast, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud viiskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend algtekst viies osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viies osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üks algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja võime kontrollida, kui soovite, muudatusettepanek kolmkümmend seitse ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandan. edasi, kuuskümmend kolm, algtekst vii-, neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud kolm, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, äh, vabandust, kuuskümmend viis kaasa esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend alteks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks alteks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek seitseteist sotsiaaldemokraatidel, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja nüüd mõned ei tõstnud üldse kätt. palun hääletame veel kord seitsmeteistkümnes muudatusettepanek poolt. aitäh Rahvapartei kolleegile, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud. seitsekümmend viis algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, Alde, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, algtekst nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kaheksakümmend üks, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seega hääletame teksti kaheksakümne teises paragrahvis ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend neli algtekst, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend viis algtekst kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, samuti nimeline. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudat-, võime, võime üle kontrollida kolmekümne neljandas, oli üsna nakk, nii et kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend neli ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, on vastu võetud edasi muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend äh, algtekst, kolmesaja esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kuus algtekst, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kahes osas algtekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend sotsiaaldemokraadidel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nimeline hääletus algteksti üle punkt üheksakümmend üheksa ja see on hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, samuti vastu võetud sada. algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimele hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja ka see on vastu võetud nüüd äh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa NF-ilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv sada üks äh, kolmas osas, algtekst esimene osa ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, samuti nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv sada kaks, algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud. tuleb üle kontrollida, kahju küll. esimene osa, paragrahv sada kaks, kontrollime. hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks võeti tagasi, nii et hääletame algteksti paragrahvi sada kolm kolm paragrahv sada kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. sada neli algtekst kahes osas, nimele hääletus ja äh, avan hääletuse esimese osa üle hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. ma tean, et et äh, hääletus on väga pika ja keskmine, aga siiski tõstke kõrgemale käed. kes on poolt, vastu, erapooletud? me peame siiski kontrollima, kahju küll. muudatusettepanek kolmkümmend viis ja kontrollime. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud, ma vabandan, aga ma tõesti ei näinud siit selgelt. nüüd sada üheksateist arvtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek ja me võime kontrollida, kontrollida, kuid minu meelest oli üsna selge. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst, äh, põhjenduspunkt D, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt E, algtekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimele hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, samuti nimeline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud. põhjenduspunkt G, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt H, algtekst, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, samuti nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja resolutsioon on sellisel kujul vastu võetud, palju õnne! palju õnne koostööle!